lugupeetud härra president. härra president, ma ei saanud seda hääletamisteemat päriselt aru, kas me nüüd hääletame selle poolt, mida me otsustasime esimeste konverentsil või selle vastu, nii et selle vastu siis. nii et neljapäeval siis üleüldse ei toimugi täiskogu nii et äh, ei hääleta, lihtsalt kirjutame alla. ei, ei, härra Tool. Joseph, pane kõrvaklapid pähe. me hääletasime ainult ühe resolutsiooni eelnõu hääletuse vastu. neljapäeval on meil üks punkt ainult, mille üle ei hääletata, kõik muud asjad jäävad päevakorras täpselt nii, nagu kirjas me ei hääleta ainult seda, mis puudutab inimõiguste õigusmõistmise puudulikku kaitset Kongo rahvademokraat-, Kongo demokraatlikus vabariigis. nii et, et äh, kõik ülejäänud hääletused toimuvad. see on ainus asi, kõik muu neljapäeval jääb muutumatuks. kõik teised punktid neljapäevases päevakorras, kõik teised hääletused jäävad nii, nagu nad on. Tylko jedno głosowanie Czyli proszę Państwa, w czwartek są no... me oleme arutanud ainult ühte hääletust neljapäeval, niisiis daamid ja härrad, neljapäeval toimuvad asjad nagu tavaliselt. okei okay,, is true, is clear? kas kõigil on selge nüüd, mis toimub? Colleagues, we kolleegid, me arutasime ainult ühte hääletust, ühte neljapäevast hääletust äh, asi puudutas Kongot, me arutasime ainult Kongo hääletust, Kongo demokraatlikku vabariiki, ei midagi muud. ja läheme nüüd siis arutelude juurde. niisiis, Deveraki äh, raport tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine. ma annan sõna raportöörile Kristiin Deverakile. Bardzo proszę. Palun. Okay. Yes. Please, Merci, suur tänu härra president euroopa transpordipoliitika ei puuduta mitte ainult majanduslikke eesmärke vaid see puudutab ka tahet tagada kõige kõrgemad standardid reisijate ohutuse osas kõneleja katkestab oma kõne. jah, palun, proua De Verac, kõik on valmis. tegemist on eesmärgiga, millele me oleme viimastel aastatel lähenenud, kuid me peame oma pingutusi jätkama selleks, et tagada kõige optimaalsem lennuohutus ja sellepärast me täna räägimegi määrusest, mis puudutab lennuõnnetuste uurimist ja lennuõnnetuste ennetamist raskete läbirääkimiste käigus me esimesel lugemisel nõukoguga kokkuleppele ei jõudnud enne suvepuhkust, mis oleks taganud konkreetseid edasiminekuid ähm, ohvrite perekondade ähm, eest hoolitsemise osas. nüüd enne kahe tuhande kümnendat aastat, ilmselt kahe tuhande kümnenda aasta lõppu need äh, tekstis käsitletavad meetmed ellu ei rakendu. millised on meetmed, mida me siin raportis käsitleme? määrus Äh, president katkestab kõneleja, kallid kolleegid, daamid ja härrad, palun andke meile võimalus seda päevakorrapunkti arutada, sest praeguse lärmi juures me üksteist ei kuule. kolleegid. jah, proua De Verac, palun jätkake. Alors, quelles sont les mesures prévues dans millised on meetmed, mida käsitleme raportis, kõigepealt uurimise ning uurijate sõltumatus, see samuti peab tagama nende ligipääsu tõenditele ja kõikidele vahenditele selleks, et määrata kindlaks õnnetuse põhjused. teine oluline punkt, see tekst võimaldab meil täpsustada lennundusohutusameti rolli lennuõnnetuste puhul, loomulikult ähm, mängib see amet sertifitseerimisrolli, mulle tundub aga, et mitte kedagi see ei huvita, nii et ma võin lihtsalt vait jääda ja mitte üleüldse enam edasi rääkida. Äh, ei, proua De Veerak, selline käitumine siin saalis on täiesti tavaline. nii et, et palun jätkake, palun jätkake. me ei saa olukorda muuta, nagu te näete niisiis, teine oluline punkt, see tekst võimaldab täpsustada Euroopa Lennundusameti, et EASA rolli lennud õnnetuste puhul, nii et äh, see amet tegeleb sertifitseerimisega, nii et äh, ei saa ise läbi viia uurimist. kuid sellest hoolimata peab Lennuohutusametil olema siiski ligipääs äh, vajalikule infole sertifitseerimise osas ja ühtlasi peab tal olema võimalik läbi viia ka ohutusalast uurimist. ja seega määruses on ka kirjas, et vastavalt artiklile kolmteist Chicago konventsioonis AE EASA osaleb nõustajana uurimises nüüd kolmandaks, määrus loob äh, uurimisorganite võrgustiku ja see võrgustik tugevdab juba olemasolevat koostööd liikmesriikide vahel. tegemist on paindliku struktuuriga, mis ei ole, see võrgustik ei ole juriidiline isik, kuid see võimaldab siiski tagada uurimiste kõrge kvalitaadi, kvaliteedil tänu koostööle liikmesriikide vahel, ühtlasi tänu head heade mm, tavade jagamisele. lisaks sellele räägitakse määrusest ka sellest, milline on tehnilise ohutusalase uurimise ning juriidilise uurimise vaheline seos mitmeid edasiminekuid on toimunud hoolimata liikmesriikide õigussüsteemide erinevustest. eesmärk on äh, tagada piiramatu uurijate ligipääs tõenditele ja tagada ühtlasi ka hea koostöö uurimisorganite vahel. mis minu jaoks on kõige olulisem, see on ohvrite ning nende perekondade kaitse. tekstis on kirjas, et kui leiab aset õnnetus, siis reisijate nimekiri peab olema saadaval hiljemalt kahe tunni pärast, pärast õnnetuse toimumist. see võimaldab lühendada väga piinarikaste pereliikmete ootamist sel hetkel, kui inimene broneerib endale lennu, peaks inimene ka panema kirja, millist inimest tuleks teavitada, kui leiab aset lennuõnnetus. tuleks rääkida konfidentsiaalsusest, peab olema, peab jääma salajaseks see, et inimene oli lennul, kui tema pereliikmed seda soovivad, ja tuleb panna paika ka konkreetne ametikoht ja sellel ametikohal olev inimene tegeleks siis suhtlemisega pereliikmetega kõikidel Euroopa lennufirmadel peaks olema ka kriisiplaan ja sealhulgas peab olema ette nähtud ka psühholoogiline abi eh, ohvrite pereliikmetele. ühtlasi peaks kõikidel eh, reisijatel olema ka ja kõikidel lennukompaniidel olema minimaalne kindlustus selleks, et eh, kompenseerida kahju ohvri pereliikmetele määruses on kirjas, et Lennundusohutusameti ning pädevad liikmesriikide ametid saavad Äh, ligipääsu andmebaasile, kus on kirjas kõik info lennuõnnetuse kohta, seda andmebaasi analüüsita-, analüüsitakse selleks, et ennetada tulevasi lennuõnnetusi. tahaksin tänada väga soojalt ka variraportööri, variraportööre, kellega me tegesime, tegime väga head koostööd ja mis on võimaldanud meil jõuda nii hea tulemuseni, aitäh! Thank you very much, madam! suur aitäh! nagu te nägite, ma ei sekkunud teie kõnes, kuigi teie kõne algus toimus siin väga ärevas õhkkonnas. niisiis suur aitäh veel kord selle sissejuhatava sõnavõtu eest ning nüüd. protseduuriline küsimus, jah, palun. härra president, ka mina ei tahtnud proua raportööri katkestada, kuid teil on tõesti õigus on täiesti uskumatu, kuidas, milline olukord valitses siin selle arutelu alguses. me räägime praegusel hetkel lennuõnnetustest, inimeludest ja kuidas meil oleks võimalik selliseid õnnetusi ära hoida ning inimesi kaitsta. ma arvan, et see küsimus on täpselt sama tähtis kui kõik muud kodukorda muudutavad ähm, küsimused, nii et äh, paluksin, et me väldiksime seda kaost meie arutelude alguses. suur tänu! niisiis ma paluksin, et kõik meie kolleegid tõesti äh, austaksid teisi kolleege ja lahkuksid siit saalist nii kiiresti kui võimalik, kui nad äh, ei soovi arutelu kuulata. ning oma vestlusi peaksid väljaspool seda saali. ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite. suur aitäh! ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna proua Cecilia Malmström. tere tulemast Euroopa Parlamenti ja teil on sõna suur aitäh, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, tere õhtust! ma tahaksin tänada raportööri proua de Veiraki ja samuti variraportööre selle töö eest, mida nad on teinud ja selle eest, et nad on komisjoni tööd toetanud tema õigusloome ettepaneku osas, mis on viinud selle väga olulise määruseni Euroopa lennuohutuse reguleerimisel. selle teemaga ei ole olnud kerge tegeleda, nagu ütles raportöör, otse vastupidi, see sisaldab selliseid teemasid, mis on nõudnud väga tundlikke läbirääkimistehnikaid selleks, et saavutada tasakaalu ühelt poolt siis äh, sõltumatute ohutusuurimiste vahel ja kohtuorganite vahel, selle vahel, et ühelt poolt me viiksime läbi uurimist ja teisalt teiselt poolt kaitseksime nende anonüümsust, keda need uurimised mõjutavad. aga me oleme seda kõike teinud sellepärast, et me tahame sellest tööst õppida õigeid asju ja töötada välja selliseid reegleid, mis aitavad meil asju uurida professionaalselt ning ära hoida tulevasi vahejuhtumeid ja õnnetusi ning tagada kõrge lennuohutuse tase Euroopa kodanikele. seetõttu ongi väga oluline, et nii nõukogu kui ka parlament Äh, on valmis tegema vastavaid kompromisse ning selle, nende kompromisside eest tahaksin teid kõiki tänada. samuti tahaksin rõhutada seda, et komisjon jagab raportööri hinnangut see tekst, mis on koostatud, on väga heaks tasakaaluks erinevate huvigruppide vahel loomulikult lõppkokkuvõttes on kõige suuremaks võistjaks ikkagi Euroopa lennureisija. lennuohutus ning reisijate kaitse on komisjoni jaoks prioriteet ning on meile kõigile Äh, läbirääkimiste käigus äh, huvi pakkunud. ma kutsuksin kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid üles toetama seda kompromissteksti, mille üle raportöör on läbirääkimisi pidanud ja ma tänan kõiki, aitäh! E, e, aitäh, proua volinik ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna Werner Kuhn, teil on sõna suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik, proua Malmström, kallid kolleegid. meie kolleeg Kristiin Veirak on koostanud suurepärase raporti. see valmis pärast pikki läbirääkimisi ja nagu sissejuhatuses väga õigesti öeldi, tegemist on inimeludega ja meil tuleb lihtsalt äh, selgelt välja öelda, et et äh, praegusel hetkel lähtume me ri-, direktiivist aastast tuhat üheksasada üheksakümmend neli, mis puudutab lennuõnnetuste uurimist. samal on meil aga ühine lennundusturg, meil on Open Sky programm ja viimase viieteist aasta jooksul on lennuliiklus rohkem kui kahekordistunud Euroopas. ning otse loomulikult meie ühised pingutused on suunatud sellele, et parandada lennundusealast ohutust ja on väga tähtis, et me uuriksime kõiki õnnetusi, mis toimuvad ja ka intsidente ning proua Veirak on seda väga selgelt välja öelnud, ta on öelnud ka, et meil on probleeme siin uurimisbüroode ja inspektorite vahel, seda kõike tuleb väga selgelt välja tuua. sellepärast, et niimoodi on meil võimalik lennuohutust äh, tagada ja ka Euroopa Lennundusohut-, Lennundusohutusamet peab mängima väga suurt rolli kuid me peaksime kasutama ka riiklikku pädevust, eriti just selles valdkonnas. meil on näiteks Saksamaal lennundusohutusalane keskamet ja teistes riikides on ka need ametid ja me peaksime neid ameteid kasutama selleks, et me saaksime väga täpseid uurimistulemusi, millest õppida ja me peame hoolitsema ka selle eest, et finantsvahendeid ei raisataks uute agentuuride loomiseks. kõnelejad katkestatakse ja meil tuleb ka rohkem koostööd teha, ütleb kõneleja. suur tänu järg, järgmisena saab sõna kolleeg Brian Simson sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, president! ma tahaksin tänada raportööri selle raske töö eest, mida sa selle olulise teemaga on teinud. mina tahaksin keskenduda kahele küsimusele, mis selles raportis sisalduvad. kõigepealt sellele, kuidas parandada lennuõnnetuste uurimist ning teiseks sellele, millised on ohvrite ja nende omakste õigused transpordikomisjon on tugevdanud mitmeid sätteid, mida komisjon esialgselt välja pakkus, eriti seda, mis selgitab EASA rolli. nagu raportöör ütles, lennuõnnetuste uurimisel tuleb tagada seda, et see õnnetuse uurimine on sõltumatu ja keegi ei sekku sellesse. me ei saa lubada seda, et reguleeriv ametkond on samas ka uuriv asutus ja seega ka EASA rolli väga selge defineerimine nõustajana me oleme samuti toetanud seda, et luuakse Euroopa uurimisasutuste võrgustik ning andmeid tuleks analüüsida kogu Euroopa ulatuses selleks, et parandada lennuõnnetuste uurimise kvaliteeti kogu Euroopas. samuti tuleks juhtida tähelepanu sellele, et me peame vara-, parandama vahejuhtumitest raporteerimise süsteemi ja kasutama seda informatsiooni, mis nendest vahejuhtumitest tuleneb ja parlament on samuti pakkunud võimaluse tulla tagasi selle teema juurde, kuidas kaitsta ohvrite ja omaste huve, äh, nõudes, et neile edastatakse kahe tunni jooksul nii abi kui ka nõuandeid. lõpetuseks, härra president, tahaksin juhtida komisjoni tähelepanu sellele, et meil on vaja äh, vahejuhtumite edasta-, aru, vahejuhtumiste aruandmise direktiivi kaasajastada, et need kaks direktiivi teineteist täiendaksid ja ma tahaksin öelda, et raportöör ja variraportöörid on teinud ära suurepärase töö, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, teie kommentaaride märkustest ja selle eest, et te kõnes ajast kinni pidasite. järgmisena saab liberaalide nimel sõna Katšin Jelko. suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik, proua Malmström, kallid kolleegid ma olen väga uhke selle dokumendi üle mis valmis edukate kolmepoolsete läbirääkimiste käigus komisjoni ja nõukoguga. tahaksin õnnitleda proua raportööri tema suurepärase saavutuse ja julguse eest. see, tema raport toob väga palju eeliseid äh, lennureisijatele, me võime seda kasutada transpordialase mudelina. transpordikomisjon koostas äh, väga hea dokumendi juba eelmise aasta kevadel, mis oli komisjoni ja nõukoguga veetavate läbirääkimiste aluseks. tahaksin tänada ka lennuliikluse kontrollijate assotsiatsiooni, kes aitas meil koostada seda ettepanekut meil oli niimoodi võimalik ära hoida see, et me, et teised lähenemised muudaksid meie lähenemist. väga tähtis on, et uurimisbüroodele antakse vabad käed ja et nad on sõltumatud, me ei tohiks hinnanguid anda liiga varakult uurimisbüroode ja kohtusüsteemide roll on väga tähtis ja see on selles raportis väga selgelt ka defineeritud. parlament usub, et tehniline uurimine peaks olema kaitstud igasuguse sekkumise eest kohtusüsteemide poolt. meil tuleb ära hoida kõik intsidendid ja õnnetused, mitte ainult need, mis võib-olla lõpevad äh, surmadega sest meil tuleb tagada lennuohutus ja me peaksime tegema kõik, et see oleks tagatud. lisadirektiivid tuleb võimalikult kiiresti samuti üle vaadata, me oleme praegusel hetkel väga selge rolli andnud ka Euroopa Lennundusohutusametile, tegemist ei ole praegu uurimisorganiga, tegemist on nõuandva organiga, mis võib uurijatele nõu anda. ja me, mul on väga hea meel, et raportöör on arvestanud meie kõikide tähtsate ettepanekutega ja nüüd proua Lichtenberger Roheliste nimel. suur tänu, kallid kolleegid, selle raporti tähtsus on üüratu, sellepärast et ta Euroopa tasandil koondab informatsioone, mis varem olid üksikutes kätes, kuid ei andnud terviklikku pilti, sellepärast et meil ei olnud mitte midagi, millega seda informatsiooni omavahel siduda meil on väga kõrge konkurentsialane surve lennunduses ja seepärast on ilmtingimata tähtis, et äh, neid inimesi kaitstakse, kes viitavad vigadele, kes otsivad vigu. peame hoolitsema selle eest, et nendele inimestele survet ei avaldataks. ja me peame vaatama väga täpselt, et see informatsioon, mida meil on väga tähtis vaja õnnetuste ennetamiseks, oleks äh, kaitstud meil peab olema ka väga selge reguleering selle kohta, kuidas omavahel teevad tööd tehniline pool ja kohtusüsteemid selleks, et siin pädevused omavahel ei kattuks. tahaksin südamlikult tänada proua raportööri, meie koostöö oli suurepärane. me oleme vastu võtnud väga tähtsa dokumendi, mis on tähtsaks tammuks, sammuks. suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Peeter van Dalen ECR fraktsioonist. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. mina tahaksin tõstatada ühe protseduurilise küsimuse. meie variraportöör härra Defos ütles, et tal ei ole võimalik täna siia tulla ja ta tuleb hiljem kohale. sellepärast tahaksin kasutada tema kõneaega härra president, tänan proua raportööri suurepärase töö eest. suure, suur tänu ka selle määruse parandamise eest. see on väga tähtis samm Euroopa lennuliikluse jaoks, eriti kui me räägime lennuohutusest. härra president, kui me soovime õnnetustest õppida, siis uurimine peab olema sõltumatu, keegi ei tohi sellesse sekkuda, ei äh, ettevõtted, tarbijakaitsed ega ka kohtusüsteem. kui riiklikud asutused ei ole võimelised sõltumatut uurimist läbi viima, siis ei ole see hea. siis on olukord täpselt samasugune nagu siis, kui me ütleme, et äh, lihunikul on võimalik mõjutada nende loomade liha kvaliteeti, mida ta kohe tapma hakkab nüüd on meil loodud ka sõltumatu uurimisorgan, mis ähm, äh, hoolitseb selle eest, et kohtuvõimud ei ähm, sekkuks. selline süsteem on meil juba Hollandis olemas ja meil on väga head sõltumatud äh, uurimised läbi viidud, meil on sõltumatu uurimisorgan, mis teavitab hiljem riiklikke ameteid ja mille ülesandeks on siis ka õnnetustest õppida see sõnastus, mille osas nõukoguga kokku lepiti, annab meile nüüd ka võimaluse sõltumatud uuringuid läbi viia. nii et üldiselt on tegemist suure sammuga edasi, eriti mis puudutab reisijate alast informatsiooni õnnetuste puhul. me astusime siin suure sammu edasi, seepärast me ei jää erapooletuks, vaid hääletame selle raporti poolt ja toetame raportööri. suur tänu! ja nüüd järgmisena kolleeg Hena, palun, härra Hena, QNGL fraktsiooni nimel. suur aitäh, härra president. lennuliiklus on üleüldse kõige ohutum, on ka see ähm, transpordiviis, mis on saavutanud kõige välja, hästipaistvamad tulemused CO2 emissioonide osas. nüüd, kui me räägime lennuettevõtete uurimisorganite võrgustikust, see on loomulikult väga hea idee, kuid seda tingimusel, et kõik need uurimisorganid äh, Ähm, jätkuvad oma tööd selleks, et mitte püüelda, vaid koheste tulemuste poole. tuleb ikkagi võidelda ka äh, madala kvali-, äh, kvalifikatsiooniga personali töölevõtmise vastu, ühtlasi ka äh, võltsvaruosade ostmise vastu. Euroopa Liit peaks võtma omast, omaks oma vastutuse ja härra president ütleb, et te räägite liiga kiiresti kõneleja vabandab tõlkidest, suur aitäh, härra president, Euroopa Liit peab sekkuma ja võtma enda õlule temale sobiva vastutuse, peab avaldama mustad nimekirjad ning samuti viima läbi oma ähm, uurimise lennuõnnetuste puhul, ühtlasi tuleb pöörduda nende lennukompaniide poole, kes ei taga optimaalseid ohutustingimusi. loomulikult ähm, lennuõnnetused leiavad aset ka inimlike vigade tõttu, kuid Äh, teatud lennukompaniide puudujäägid ähm, selles osas, mis puudutavad töötingimusi ning äh, kvalifikatsiooni, on ikkagi väga silmatorkavad. suur aitäh! kallid kolleegid, äh, palun pidage meeles, et kui te liiga kiiresti räägite, siis ei tule tõlge selgelt kõikides keeltes läbi, nii et seega võiksite te rääkida veidi aeglasemalt ja võiksite oma kõnedest jätta välja näiteks kaks lauset. aastaid on juba olukord olnud täpselt samasugune, nüüd järgmised kõnelejad edasi härra Luis de Grandes Pascual, palun, üks minut, kolmkümmend sekundit. suur aitäh, härra president, lugupeetud proua volinik, tahaksin õnnitleda proua äh, Teveraki tema tehtud töö ja raporti eest. ta äh, võimaldas siin jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel, kuid siiski pean kritiseerima seda raportit, sest et kui on seda tüüpi läbirääkimised, siis ikka peab ju alati ka raportit kritiseerima. esimene kriitiline noot, et siit on jäetud välja see, et ohvrid tuleb tuvastada ja kui DNA võimaldab äh, seda kindlaks määrata, siis loomulikult pereliikmed tahaksid ikkagi, et neile antakse edasi äh, nende enda pereliikme äh, surnukeha ja mitte ükskõik millise inimese surnukeha. nüüd siin on ka veel teisi probleeme. ja kindlasti tuleb eraldada kohtu uurimine tehnilisest uurimisest ja nüüd kolmandaks Hispaania delegatsioon äh, peab siit taanduma, sellepärast et tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendast aastast juba äh, suhetes Gibraltari lennujaamaga äh, on viidatud siin ka Ühendkuningriigile, aga nüüd lihtsalt räägitakse juriidilistest sätetest, nii et see tähendab, et meie jääme erapooletuks põhimõtteliselt suhtume me aga proua de Veraki töösse ning samuti raportisse positiivselt, kuid lihtsalt selle väikese kriitilise noodi tõttu peame me jääma erapooletuks. suur aitäh! Jaanus Vladislav Semke, palun! suur tänu! tahaksin kõigepealt väga selgelt välja öelda, et õnneks, õnneks Euroopas äh, on lennuohutus järjest suurem, loomulikult õnnetusi toimub, vahejuhtumeid aset leiab aeg-ajalt, kuid üleüldiselt siiski lennuohutus järjest paraneb. paraku aga ei ole ohutus midagi sellist, mille me saavutame ja siis on see igaveseks, olles vahejuhtumeid leiab aset, õnnetusi toimub, neid tuleb ara-, alati ka detailselt analüüsida ja seda täiesti professionaalselt ja sõltumatult. uurimisi tuleb läbi viia selleks, et saaks välja töötada võimalikult pädevad soovitused, mis võimaldavad edaspidi sarnaseid õnnetusi vältida. nüüd, mis puudutab tsiviillennunduse õnnetuste ennetamissüsteemi, siis paraku me veel päris optimaalselt oma tööd ei tee. ma loodan, et töö, mille on teinud ära meie raportöör, võimaldab olukorda muuta. raport on töötatud välja väga kompetentselt, seda on teinud nii proua De Verac kui ka tema kolleegid. tahaksin öelda veel ühte asja siin on tehtud mitmed muudatusettepanekud ja samuti ka lisad, tegemist on kompromissiga. läbirääkimistes nõukoguga ja parlamendiga on jõutud kokkuleppele muudatusettepanekutele, nendega võiks nõus olla, kui võiks lisada ka teisi. suur aitäh! proua Keisner, palun! proua Meissner, üks minut suur tänu, härra president, härra president, proua volinik. ma tahaksin kõigepealt tõstatada küsimuse, mille jättis välja meie variraportöör Jelko Katšin, mis minu jaoks on aga väga tähtis me ei räägi siin mitte ainult õnnetuste ja intsidentide uurimisest, vaid ka ohvrite ja nende lähedaste kaitsmisest ja just minu fraktsioon võitles selle eest, et kohe kindlasti informeeritaks lähedasi õnnetusest ja sellest, kuidas see toimus ja samamoodi tuleks teavitada ka samasooliste paarides partnereid raportööri tuleb väga-väga kiita, sest praegune direktiiv on kuusteist aastat vana, vahepeal on väga palju toimunud ja meil on vaja paremat süsteemi õnnetuste uurimiseks, meil on vaja informatsiooni, mida oleks võimalik sõltumatult saada. USA-l on juba ammu selline sõltumatu amet, mis uurib õnnetusi ja ka erinevad äh, ütlused, mis antakse õnnetuste uurimisel, on kaitstud, nii et ma tahaksin proua Devi Räkki veel kord tänada selle suurepärase töö eest. suur tänu, proua! ja järgmisena saab sõna meie kolleeg Marin Esku, poolteist minutit. suur aitäh, härra president, lennuliikluse pidev tihenemine on viinud selleni, et meil on vaja lennuohutuste uurimise õiguslikku raamistikku muuta. proua De Verac jõudis väga hea kompromissi, nii, tegemist on lennuõnnetuste uurimisorganite võrgustikuga, mis tagab samuti uurijate väljaõppe, heade tavade jagamise ning äh, Euroopa Liidu metodoloogia väljatöötamist. kuid liikmesriikide vahel on ka mitmeid erinevusi, on äh, liikmesriike, kus uurimine toimub paremini ja kõik see viib ka suurema lennuohutuseni. nüüd, mis puudutab EASA kaasamist uurimisse, siis kindlasti tuleb tagada uurijate sõltumatus ja nende sõltumatus ka kohtuasutustest, eriti mis puudutab ligipääsu ähm, tundlikule informatsioonile. nüüd ähm, ohvritele abi andmine on samuti tagatud ja liikmesriikidel peavad olema ka riiklikud plaanid, kuidas aidata ohvreid. liikmesriigid peavad ühtlasi kasutama võrgustikku ka selleks, et anda edasi infot, mis puudutab äh, kõikvõimalikke intsidente, neid, seda infot on võimalik analüüsida selleks, et tagada suurem lennuohutus ja seda kõik Euroopa Liidu kodanike huvides, aitäh! aitäh ja nüüd härra Higins. aitäh, president! on täiesti selge, et kuusteist aastat vana direktiiv vajab kaasajastamist, nagu ütle, öeldi, lennuliikluse maht on kasvanud ja meil on vaja turvalisuse meetmeid, meil on vaja suuremat koordineerimist, suuremat järelevalvet, suuremat koostööd. ja selles raportis pannakse väga selgelt välja paika pädevate asutuste roll, ma toetasin seda raportit äh, põhjustel, mida mainisid juba raportöör ja Brian Simson, nimelt äh, seda, et EASA ei tohi mitte mingil juhul äh, sekkuda ohutusalastesse uurimistesse. Nende ülesanne on õhusõidukite sertifitseerimine, aga mitte õnnetuste uurimine. mis puudutab seda uurimisasutuste võrgustikku, siis ma tervitan seda ettepanekut ja samuti on koolitus äärmiselt ohu, oh, oluline meil on vaja äh, vähendada eri, erinevusi erinevate standardite vahel. Äh, reisijate nimekiri on samuti pärast õnnetusi äärmiselt oluline, äh, oluline on, et see saadakse ilma igasuguste viivitusteta. ja samas on jällegi väga hirmutav, kui lennupiletit broneerides tuleb anda kellegi nimi, kellele teatada, kui sinuga õnnetus juhtub ja aga samas sellise inimese kontakti omamine on tõesti äärmiselt oluline. mis puudutab nüüd äh, seda DNA-d, siis äh, kui me, kui me anname selle inimese nime, siis äh, muud andmed, DNA andmed ja need võib ju edastada hiljem ja samuti ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre tehtud tööst, aitäh! järgmisena härra Sassada, poolteist minutit aitäh, kolleegid. täna me arutame dokumenti, millel on tohutu tähtsus äh, kaheksasajale miljonile inimesele, kes Euroopa Liidus äh, igal aastal lennukiga reisivad. tegemist on väga olulise dokumendiga. kuusteist aastat on meil olemas äh, määrus, mis pärineb ajast, kui õhuliiklus ei olnud nii levinud me räägime siin kaheksasaja miljoni inimese turvalisusest ja meil ei ole seda turvalisust, kui meil ei ole vabatahtlikku aruandlust pilootide ja lennumeeskondade poolt kui piloodid ja meeskonnaliikmed tunnevad ennast turvalisena, äh, kui nad tunnevad ennast äh, turvalisena, kõneldes nendest õnnetustest ja vahejuhtumitest, mis lennukite pardal toimub, siis minu arvates siit sünnibki lennuohutus. meil ei ole lennuohutust, kui uurimisasutused on surve all kohtuorganitelt või siis meedia kes siis äh, tahavad neilt kohest infot saada. me peame kõige tähtsamale kohale asetama turvalisuse, Euroopa kodanike turvalisuse, see on äärmiselt oluline. lennuohutus ja lennuohutuse reeglid on kirja pandud lennuõnnetuste ohvrite verega, seetõttu see teema on äärmiselt oluline. aitäh! ja nüüd siis vaba mikrofoni voor ja kõigepealt härra Andrus, palun, üks minut. suur tänu. täna möödus kaks aastat ning üks kuu nendest, sellest liiklusõnnetusest, kus üle saja viiekümne inimesi sai hukka Madridi Barajase lennujaamas. kõik meie parlamendiliikmed jagame nende valu nüüd paraku aga kaks aastat hiljem tehniline uurimine ei ole veel lõpuni jõudnud. ohvrite omaksed endiselt ei tea, mis juhtus ja vastust ei ole neile veel antud. ohvrite omaksed ei vääri sellist kohtlemist. ja teiseks, miks ei tule päevavalgele olulised andmed, mis on põhimõttelise tähtsusega lennuohutuse jaoks ja mis võimaldaksid vältida tulevasi lennuõnnetusi. see määrus, mille üle me hääletame homme, ma loodan, et sellest on kasu vähemasti selleks, et tehniline uurimine muutuks lihtsamaks ja et sellised juhtumid ei korduks ma olen nõus oma kolleegi Luise Grandesiga ja äh, ühtlasi tahaksin õnnitleda proua de Verac, et on jõutud kokkuleppele esimesele lugemisele, kuid ma loodan, et ei jäetud kõrvale siin liiga palju asju lihtsalt selleks, et rahuldada neid, kes tahtsid kiiresti kokkuleppele jõuda, kõige olulised on ikkagi ohvrid. härra Leichtfried, üks minut, palun. suur tänu, proua president. ma arvan, et kõige hullem asi, mis võib juhtuda, on see, et sa oled mõne lennureisija lähedane, lennuk äh, lendab ära, siis kuulete, et see on alla kukkunud ja te ei tea täpselt, mis toimub. ma arvan, et see raport ja tahaksin proua raportööri südamlikult õnnitleda selle puhul. ma arvan, et see raport aitab nende inimeste olukorda parandada et on võimalus anda kontaktisik, kellele antakse informatsiooni ja et lennuettevõtetel on kohustus kahe tunni jooksul avaldada lennureisijate nimekirjal midagi, mis on minu arvates äärmiselt vihti, äärmiselt tähtis selleks, et tagada lennuohutus. Öelda neile, kes ei tea, mis juhtus, mis siis täpselt juhtus ja neid aidata, siis see tasakaal Ähm, sisemise ja välimise uuringute vahel. seda tasakaalu on väga raske saavutada, kuid see siin saavutati. ühelt poolt tuleb tõesti kaitsta ohvreid, teiselt poolt tuleb aga avalikkusele anda selget informatsiooni. sellepärast on see raport väga hea, õnnitlen proua raportööri ja tõesti, tegemist on väga hea tulemusega. suur tänu ja nüüd proua Bilbao, palun suur tänu. ma olen nõus sellega, et selle määruse ainus eesmärk on ennetada tulevasi lennuõnnetusi ja seda, et välditakse vastutus. ma olen väga rõõmus selle üle, et uurimine on muutunud sõltumatuks ning et samuti suurendatakse koostööd võrgustiku raames. on mitmeid meetmeid, mis on suunatud ohvritele ning nende omaksetele tuleks tagada täielik konfidentsiaalsus, ei tohiks kasutada ohvrite ohvreid puudutavaid andmeid ühekski teiseks eesmärgiks kui uurimise läbiviimiseks. ühtlasi tuleks aga siia viia ka just-kultuure põhimõte, mille teinekord professionaalid äh, ära unustavad. nüüd ühtlasi olen väga nõus sellega, et lennukompaniidel peaks olema minimaalne äh, kindlustus, mis võimaldaks kompenseerida lennuõnnetuste ohvreid ning nende omakseid. just, suur tänu ja nüüd proua Wertmann, palun. suur tänu. lennundus kasvab ohutus on väga tähtis, kuid seda pole alati tagatud ja seepärast on meil vaja sõltumatut ametit, mis uuriks õnnetusi ja aitaks vigasid parandada. ja niimoodi aidata kaasa lennuohutuse tagamisele. õnnitlen raportööri, aitäh! suur tänu ja järgmine kõneleja. härra Fernandes. Um suur aitäh. lennuliiklusel on väga suur roll selles osas, mis puudutab inimeste liikuvust ning samuti ülemaailmset majandust. määrus, mis puudutab lennuõnnetus, lennuõnnetuste uurimist seda ei ole ajakohastatud, võttes arvesse hiljuti aset leidnud lennuõnnetusi ning ühtlasi oleks meil vaja ka Euroopa-ülest ametit, mis tagaks lennuõnnetuste uurimise. ühtlasi oleks vaja lennuõnnetuste uurimisorganite vahelist koostööd. eesmärk on lennuõnnetusi ennetada ja ennetustööle võimalikult palju kaasa aidata ei tohi pöörata liigset tähelepanu maksumuse vähendamisele. raha säästmine ei saa olla olulisem kui inimeste kaitsmine. ja siin tundub, et ollakse võib-olla nõus sellega, et reisijad lausa võivad sõita lennukis püsti või siis, et lihtsalt kaotatakse ära ka koos äh, kaaspiloodi ametikoht o felicit pe doamna raportoare pentru acordul în primă lectură în ceea ce privește. tahaksin kõigepealt õnnitleda proua veiraki et kokkuleppele on jõutud esimesel lugemisel mis puudutab määrust lennuõnnetuste uurimist ning ennetamist tsiviillennundusvaldkonnas. liikmesriigid peavad tagama selle, et kõik, kõikidel lennukompaniidel on plaan olemas, kriisiplaan, kuidas aidata ohvreid ja nende omakseid kahe tunni jooksul, mis on nüüd antud lennukompaniidele selleks, et saada reisijate nimekiri, see aeg on liiga pikk. ühtlasi tahaksin mainida seda, et väga teretulnud on idee, et lennukompaniid mis opereerivad oma lende ka Euroopa Liidu sees, peavad ellu rakendama Montreali konventsiooni sätteid ja seda isegi juhul, kui see lennukompa-, lennukompanii asukohariik ei ole ratifitseerinud konventsiooni. mis puudutab lennuõnnetuste uurimist, siis Euroopa Liit peab jõudma kokkuleppele tsiviillennunduse osas teiste liikmesriikidega Eh, rad bi dodal en element ki mi je. suur aitäh! kui lubate, siis ma lisaksin ühe asja, mida ma ei saanud mainida oma sissejuhatavas sõnavõtus. Eh, omakste teavitamine. Eh, neid ei tohi diskrimineerida, omakseid ei tohi diskrimineerida, kuid olukord on liikmesriigiti erinev parlament äh, soovib kaitsta äh, lähedaste inimeste õigusi, sellepärast et neid õigusi mõnedes riikides tunnustatakse, mõnedes jällegi mitte. meie toetame äh, perekonna definitsiooni, mida kasutatakse samuti seda definitsiooni, mida kasutatakse siis ohvri päritoluriigis ja teiseks tahaksin rõhutada seda, et me ei ole loonud mingeid uusi institutsioone, me tugineme riiklike uurimisorganite võrgustikule. aitäh. ja nüüd volinik Malmström. suur aitäh, president ma arvan, et see tänane arutelu saadab väga olulise sõnumi reisijatele ja nende perekondadele. siin täiskogul valitseb suur üksmeel selles küsimuses ja see näitab, et raportöör ja variraportöörid on teinud väga head tööd. ma äh, ootan ka seda tööd, mis meil seisab ees äh, tsiviillennunduse äh, õnnetuste uurimisameti töös meil on vaja tugevdada uurivate asutute, asutuste sõltumatust ning saavutada kõrged standardid nii uurimise kui ka koolituse vallas. on äärmiselt oluline, et need öö, äh, uued äh, standardid öö, äh, juhinduvad ka sellest, mis EASA-s on saavutatud, nende teadmistest, nende oskustest ja nagu paljud kõnelejad siin rõhutasid, ma tahaksin öelda, et EASA osaleb ainult nõustajana uurimistes, jagab oma oskusteadmisi, oma hinnanguid õnnetustega seoses, aga ei tegele ise lennuõnnetuste uurimisega. komisjoni tahab tegutseda kiiresti selleks, et me tuleksime välja ettepanekutega, mis võimaldaksid parandada lennuõnnetustest teavitamist ja nende uurimist ja ma loodan, et me tõesti suudame teha seda, mis on meie jaoks kõige olulisem, kaitsta Euroopa lennureisijate elusid, aitäh! suur tänu komisjonile ja lõpetuseks saab veel kord sõna proua raportöör, palun, proua De Verac, teil on sõna. suur tänu kõigile sõnavõtjatele. ma enne ei tänanud komisjoni, tahaksin seda teha, komisjon on tõesti lihtsustanud meie kokkuleppele jõudmist, tahaksin siin öelda härra Semkel, et siin lihtsalt viiakse sisse üksainus muudatusettepanek, nimelt nõukogu unustas ühe lõigu tekstist välja ja kõige parem viis see sinna uuesti sisse panna oligi teha seda muudatusettepanekuga. võib-olla härra Higins ei kuulnud, millest ma siin alguses rääkisin, sest et siin oli väga suur lärm väga selgelt on siin kirjas see, et EASA-l on sertifitseerija roll ja et EASA ei saa kuidagi uurida lennuõnnetusi, kuid siiski peab tal olema ligipääs vajalikule äh, informatsioonile ja peab ähm, aitama uurimisprotsessile kaasa tänu oma ekspertteadmistele. siin ka Hispaania delegatsioon jääb erapooletuks nimelt siin ei viidata sellele, et pereliikmed jäävad suurde teadmatusse ja mis puudutab nüüd seda esimesel lugemisel kokkuleppele jõudmist ja variraportöörid võivad seda kinnitada, parlament ei andnud siin milleski järele. Euroopa Parlamendi vaated jäid terve teksti osas peale. mul on suur rõõm, et nagu härra Kuhn ka ütles, et fraktsioonid on jõudnud selle teksti osas kokkuleppele ja loodame, et homme hääletatakse suuresti selle raporti poolt. see võimaldab ka jällegi üle korrata seda, et Euroopa Parlamendil on ähm, eestvedaja roll äh, kaitsjana, Euroopa Liidu kodanike kaitsjana. suur tänu, aruteluga on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval nüüd, kallid kolleegid, järgmiseks päevakorra